Diamo inizio. Shall we start? Alustagem. Benvenuti, benvenuti. tere tulemast kõigile, kallid kolleegid tere tulemast loomulikult kõigile neile, kes olid ka eelmise täiskogu koosseisu ajal meie komisjoni liikmed, samuti tere tulemast meie uutele liikmetele. Te teate, et teie tänast koosoleku kantakse üle ka veebis ja kõik Euroopa Liidu töökeeled on kaetud, neid on kakskümmend kolm. nagu te teate on täna tegemist asutava komisjoni, komisjoni asutava koosolekuga. me valime uue juhatuse ja seejärel valime me komisjoni esimehe ja kolm ja tema neli asetäitjat. ma tahaksin veel kord kõigile meenutada et juhul, kui tegemist on rohkem kui ühe kandidaadiga ühele ametikohale, siis äh, meil on vaja äh, läbi viia hääletamine ja seetõttu pange valmis oma hääletuskaardid. kallid kolleegid, nüüd tõepoolest äh, saame hakata tegutsema ja saame minna juhatuse valimise juurde tahaksin teile meelde tuletada, et täna me ei hääleta kasutavate keelte usas, osas ja me läheme kohe uue juhatuse valimise juurde. protseduura, vorrei ricordare et.... juhatan menetluskorra sisse, soovin teile meenutada et meil on juhatuse esimehe koha, meil on juhatuse esimehe kohale kolleeg Sikerski kandidatuur. kõigepealt ma tahaksin küsida, kas härra Sikerski on nõus kandideerima ta on nõus. nüüd ma tahaks teada, kas on veel kandidatuure kandidaate põllumajanduskomisjoni esimehe kohale. kui agri esimehe kandidaate rohkem ei ole, siis me tahaksime äh, valida härra Sekerski ja me teeme seda ühise heakskiitmise teel. E adesso, caro Sikerski, ti prego di venire qui a prendere Il mio posto. nüüd, kallis kolleeg Sikerski, tahaksin paluda, et te tuleksite presiidiumi laua taha ja hakkaksite juhatama seda komisjoni mitte enam selle aseesimehe, vaid esimehena ja selles tegevuses soovin teile kivikotti. dziękuję panu przewodniczącemu de Castro za przeprowadzenie wyborów. aitäh härra aseesimehele ja kõigile teile selle eest, et mind valiti agrikomisjoni esimeheks. tänan senist komisjoni esimeest tehtud töö eest, tehtud töö eest. ma tänan, et te valisite mind ja sellepärast, et me, kuivõrd meil ei ole aega, siis ma tahaksin minna kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, see puudutab nimelt aseesimeeste valimist. Przechodzimy. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Ma tervitan komisjoni esimehena teid veel kord kõiki selles saalis nagu me kõik teame, on istung juba avatud, istung juba käib, koosolek toimub. me läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. w części wybór wiceprzewodniczących. Przechodzimy do wyborów kui me räägime aseesimeeste valimisest, siis tugin ma parlamenti kehtivale kodukorrale ja ma kuulutan välja meie komisjoni esimehe, esimese aseesimehe valimised. ja meil saab olema komisjonil eh, neli aseesimeest, me valime neid eh, ükshaaval, me ja nüüd ma soovin teada, millised on kandidatuurid esimehe, esimese aseesimehe kohale Chairman, I propose Julia Moi. mina, minu ettepanek on esimese aseesimehe kohale Julian Moi, aitäh. suur tänu, härra Agnew. järgmine kõneleja, palun. härra esimees Ära, mina teeksin esimehe, esimese aseesimehe kohale e, härra Andrjöö kandidatuuri. kas on täiendavaid ettepanekuid täiendavate kandidaatide osas? tundub, et ei ole. nüüd ma tahaksin küsida esitatud kandidaatidele küsimuse, kas proua Moi ja härra Andröö, kas te olete nõus kandideerima eh, esimese aseesimehe kohale? mina olen nõus, ütleb proua Moi. ja härra Andröö, kuidas on teiega lood? ka härra Andröö ütleb, mina olen nõus. Mr.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 ja alles siis, kui saavad hääletada need, kes on alalised asendusliikmed. me hääletame kandidaatide poolt tähestikulises järjekorras. Rozumiem, że jesteśmy przygotowani. W takim razie... You, you have to read the list of substitutes. Mm -hmm.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 kas eh, need on kõik täisliikmete asendajad, ei, ei, üks asendusliige on siin veel, proua Aguilerat asendab proua Garcia Perez. kas teil on nüüd kõik selge? nagu ma näen, on kellelgi siin veel mingi küsimus, aga palun. ma tahtsin tegelikult ainult öelda, et ka meie eh, delegatsioonis on üks asendusliige, ütles saadik Häusling. asendusliige on härra Pove, nii me oleme selle teatamiseks võtnud ja nüüd. Odiid on samuti asendamas kolleeg, kolleeg Rein aitäh kolleeg Rehn selle teate eest. nii, meil on teada, kes need asendusliikmed on ja nüüd me saame minna valimisprotseduuri juurde kes soovib toetada härra Andrieu kandidatuuri, vajutage nupule, mis on rohelist värvi ja kes soovib toetada kolleeg Moid, nemad vajutavad punasele nupule ja kes ei suuda otsustada, kumma poolt hääletada, vajutab valgele nupule. nagu ma juba rõhutasin, on tegemist kandidaatide võtamisega tähestikulisse järjekorda, seega roheline on Andrieu ja punane on proua Moi. valge nupp on neil, sel nendele, kes ei suuda otsustada, kes jäävad erapooletuks. kui küsimusi ei ole, siis me liigume edasi esimese aseesimehe valimise juurde. ja nüüd palun, hääletamine on alanud problem with the voting machine here, okay. Chairman, I'm afraid. on üks probleem hääletusmasinaga. Okay, okay. Czy ktoś jeszcze ma problem? Jeśli to proszę zgłaszać. W takim razie... Kas on veel tehnilisi probleeme, küsib härra esimees. Kui, siis andke palun kohe teada. Ma tahaksime, enne me ei saa minna hääletamise juurde, kui tehnilised küsimused on lahendud. Ma näen, et probleeme ei ole, hääletamine on alanud. hääletamine käib, sotsiaaldemokraat, kes hääletas, oli Liiast, palun viige sisse parandus. mu daamid ja härrad, me peame valimist kordama, nagu mulle tundub. palun korrigeerige sotsiaaldemokraadid oma hääletuskäitumist ja nüüd ma avan uuesti hääletuse, hääletamine on alanud. kas kellelgi on hääletamisega tehnilisi probleeme, näen, et ei ole, mistõttu kuulutan hääletamise lõppenuks. hääletamine on lõppenud. härra Andröö poolt hääletas kakskümmend seitse, proua Moi pool kaheksa saadikut, eh, viis jäid erapooletuks, seetõttu on härra Andröö eh, meie agrikomisjoni esimene aseesimees. ma õnnitlen teid, härra Andrieu, esimeseks aseesimeheks valimise puhul. ma tänan teid proua Moi kandidatuuri esitamise eest palun, härra Andriöö, tulge ja võtke istet presiidiumi laua taga. ma tahaksin teid veel kord südamest õnnitleda. aitäh, et te hääletasite ja nüüd me saame edasi minna teise aseesimehe valimise juurde. palun, fraktsioonid, tehke oma ettepanekud. Eh, meie pakume välja eh, härra äh, Jaanus Tšerkovski, kes äh, on äh, väga tubli inimene selles vallas. pan poseł Janusz Wojciechowski się härra Jaanus Vaitsehhovski, kas te olete nõus sellega, kas te olete valmis kandideerima? jah, ma olen nõus. härra Tess, palun, härra esimees, me tahaksime vaid öelda, et äh, härra Peeter Jaar hääletab meil proua Schreieri eest. aitäh selle teabe eest, me võtame selle teadmiseks ja paneme selle ka vastavalt protokolli kirja kui aga Vaitsahovski on nõus kandideerima ja täiendavaid kandidaate pole, mina vähemalt ei näe, et keegi neid esitaks, siis me saame üle minna härra Vaitsahovski kandidatuuri juurde, me hääletame tema poolt ühise heakskiitmise teel. aitäh, aga nüüd palun, härra teine aseesimees, härra Vaitsahovski, tulge ja istuge presiidiumi laua taha ja nüüd me saame edasi minna. me läheme siis kohe edasi, kui härra Võtsehovski on jõudnud presiidiumi laua taha. ma tänan teid hääletamise eest ja nüüd me läheme edasi kolmanda aseesimehe valimise juurde. palun esitage kolmand-, agrikomisjoni kolmanda aseesimehe kandidaat. millised need oleksid? härra De Castro, palun, teil on sõna. aitäh, härra esimees. ma tahaksin, ma tahaksin esitada kolmandas aseesimeheks proua Aguilera Clara nii tahaksin küsida kandidaadilt, kas teie olete nõus kandideerima? härra De Castro, palun, teil on taas sõna, härra esimees. proua Aguilera Garcia Clara ei saa täna siin olla, aga ta andis kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks härra esimees, vastavalt kodukorrale on niisugune menetluskord võimalik, et saaksime hääletada tema eest ka ilma tema kohalolekuta. härra Andrei Agnew, palun. mina tahaksin. mina tahaksin ehitada kolmanda aseesimehe kohale härra Soolo saalis võetakse sõna ilma mikrofoni kasutamata, tõlget ei järgne. härra esimees, härra Seelo on täisliige ja ta saab enda kandidatuuri üles seada. nüüd ma tahaksin küsida, et kas teie, härra Seelo, olete siis nõus kandideerima? härra Zullo, palun vabandust, tõlk vabandab, härra Zullo annab oma nõusoleku seega meil on kandidaadi nõusolek, ütleb härra esimees ja nüüd me läheme edasi hääletuse protseduuri juurde, hääletus on elektrooniline, kandidaadid on üles seatud tähestikulises järjekorras. see tähendab seda, et proua Aguilera Garcia Clarat saate valida siis, kui te vajutate rohelist nuppu ja kolleeg sullot sel juhul, kui te valit-, vajutate punast nuppu. kui teile on menetluskord arusaadav, siis läheme elektroonilise hääletuse juurde. meil on kaks kandidaati. proua Aguilera Garcia Clara eh, on, eh, puhul on roheline nupp ja härra Zullo puhul on tegemist punase nupuga. hääletamine on alanud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 seega osutus valituks proua Aguilera Garcia, eh, kes on eh, täna, täna siis valitud kolmandaks aseesimeheks. teda täna siin ei ole, seetõttu ei saa me teda presiidiumi laua taha kutsuda, aga nüüdsest on ta meie agrikomisjoni juhatuse liige. nüüd me läheme edasi agrikomisjoni eh, neljanda aseesimehe valimise juurde. palun härra De Castro, teie kandidaat. jah, härra esimees. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimetaksin ma kandidaat, kandidaadiks proua, proua Dantšila. proua Dantšila küsib härra esimees, kas te olete nõus eh, olema komitee komisjoni neljas aseesimees nagu ka eelmisel eh, legislatuurperioodil. jah, ma olen nõus, ütleb kolleeg Dantšila. kas on veel kandidaate? härra Ägniu, palun. kas ka,, kas võib teha uue ettepaneku, mina paneksin ikkagi edasi, teeksin ettepaneku, et Moi oleks kandidaat, sest et võib ju esitada kaks korda samad inimest. jah, see on võimalik, ütleb härra esimees. ma võin teid kinnitada, sellist kui võimalust näeb kodukord ette. kas te, proua Moi, olete nõus kandideerima? oi kui tore et te olete nõus, nüüd on meil sellele neljanda aseesimehe kohale kaks kandidaati. kui meil on kaks kandidaati ja sellel puhul isegi kaks naissoost kandidaati, mis on erakordselt rõõmustav, siis me käitume järgmiselt tähestikulisest järjekorrast lähtudes. proua Danšila on roheline nupp, kui te teda tahate toetada ja proua Moi on punane nupp. kas teile on menetluskord arusaadav? küsimusi ei ole, selge, siis ma avan hääletuse. hääletamine on alanud. hääletamine käib praegu jätkuvalt kui tehnilisi probleeme kellelgi ei ole, siis ma lõpetan hääletuse. hääletamine on lõppenud. proua Tantšila sai kakskümmend kuus häält, proua Mui üksteist häält. suur aitäh hääletamast. neljandaks aseesimeheks valiti proua Tantšila. proua Tantšila, ma õnnitlen teid südamest, tulge ja võtke istet juhatuse laua taga mu daamid ja härrad. meil on nüüd koos Agri komisjoni juhatus. meil ei ole tegelikult nagu edasi pikemalt siin aega rääkida, sest järgmine komisjon ootab juba ukse taga, aga me jõuame päevakorra kolmanda punkti juurde, see puudutab eh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alles jäänud kuude koosolekute ajakava ma loodan, et te olete ettepanekud saanud, et teil on see paber olemas. kui teil täiendavaid ettepanekuid ajakava osas ei ole, siis me võtame käesolevaga koosolekute ajakava käesoleva aasta alles jäänud kuudeks vastu. neljas päevakorrapunkt, selle me tõmbasime maha ja nüüd viimase päevakorrapunkti all tahaksin teid teavitada, et kahekümne kolmandal juulil toimub siin Brüsselis järgmine Agri komisjoni koosolek. ma äh, õnnitlen kõiki, äh, kes, äh, keda valiti Euroopa Parlamendi saadikuks ja ma õnnitlen teid sellel puhul, et te suutsite valida tööks väga õige, kõige õigema komisjoni, nagu rõhutas juba meie kolleeg De Castro. härra esimees kõigepealt tahaksin ma teid õnnitleda agrikomisjoni esimeheks valimise puhul. kui te lubate, siis ma tahaksin tõstatada väga tõsist äh, probleemi, mis äh, on oluline eeskätt Poola põllumeeste jaoks. seda probleemi tõstatamiseks on aeg võib-olla hiline, aga tegemist on Agri esimese koosolekuga ja ma tahaksin tõesti paluda, et juhatus, et äh, juhatus tõsiselt pööraks tähelepanu piimakvootide ja piimatrahvidele. Äh, äh, jutt on summadest, mis on väga suured Euroopa Liidu piimakvoodid on allutatud Euroopa Liidus teatud reeglitele, eh, kehtivad sanktsioonid ületoodangu puhul, kuid me kõik teame, et aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist kaotatakse ju need kvoodid ära ja me ei tohi seda unustada, peame seda silmas pidama. kogu Euroopa Liidus ei ületatud kahe, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kvoot ja minu arvates äh, ei oleks minu meelest eriti sügavat mõtet praegu Euroopa Liidu põllumehi täiendavalt äh, karistada ja me peaksime tõepoolest tegema kõik endast oleneva, et põllumeestele sanktsioon, suhtes sanktsioone ei rakendataks ma palun, et juhatus kiiremas korras tegeleks selle probleemiga. aitäh! täna me sisulisi küsimusi päevakorras ei ole, kuid tegemist on ilmselgelt erakordselt olulise küsimusega ja ma teeksin ettepaneku, et me järgmisel komisjoni koosolekul, kahekümne kolmandal juulil tuleksime selle teema juurde tagasi ja äh, loomulikult äh, nüüd tahaks anda sõna kolleeg Peresmaa Garciale. Eh, recientemente ha habido unas eh, críticas del Tribunal de Cuentas. me oleme kuulnud kriitikat eh, kontrollikojast. see puudutab see eh, puudutab eh, eh, subsiidiume ja me palume, et kutsuge siia enne suvevaheajale minekut komisjoni esindaja, et me saaksime kuulda Euroopa Komisjonilt täpselt, mis on toimumas subsiidiumidega veini tootmises mida eh, sisaldab endas kontrollikoja eh, raport ja milline siis on ikkagi see kriitikatase, mis eh, toetustele on osaks saanud, nii et ma palun teid, et te sellega hakkaksite kiiresti tegutsema. suur tänu. palun siis Eh, esitage see palve, eh, ütlen ma sekretäriaadile ja meil on tõepoolest väga palju pakilisi küsimusi vaja arutada. ja järgmisena soovib sõna kolleeg Moi. proua Moi, ma ütleksin ühe asja. täna tapeti demokraatia, see tapeti teie poolt. Dziękuję pani za zabranie głosu. Suur tänu. aitäh selle sõnavõtu eest. härra Fälegan, palun. ma saan aru, et sisulisi küsimusi täna ei hakata käsitlema, aga on üks väga kiireloomuline asi praegusel hetkel minu koduriigis. see puudutab kauplemist elusloomadega. E, tegemist peaks olema ju ühisturuga, aga Iiris e, Vabariigis on selline olukord, et isegi kui me saame saata loomi e, Itaaliasse, ei saa me neid saata Põhja-Iirimaale, mis on kümne kilomeetri kaugusel mis on siis osa eh, Ühendkuningriigist. Eh, igatahes eh, kuidagi peab see asi saama lahendatud, saama lahendatud väga kiiresti, sellepärast et, et Euroopa Liit on muidugi üks väga kehv asi, aga vähemalt üks asi on hea, et me saame kaubelda omavahel, aga meie, minu koduriigis ei ole see võimalik, et me saaksime viia looma, loomi Põhja-Iirimaale, seal on kartellid, seal on eh, kriminaalid, kes on selle eh, tegevusharu enda eh, kätte võtnud ja ma tahan teile tuletada meelde, et niisugused negatiivsed ilmingud tuleb likvideerida. kahjuks ei saa me arutada seda teemat me eh, paneme kirja teie sõnavõtu ja väga kahju, et ma ei ole saanud anda sõna proua McInnesele, aga siiski, proua McInnes, te olete viimane. Eh, need, kes on viimased, on esimesed ja need, kes on esimesed, saavad kord viimaseks. Eh, kõigepealt ma tahaksin teid õnnitleda ja siin on tegelikult väga palju tõsiseid küsimusi järgmisel koosolekul arutagem kõigepealt eh, seda, millised probleemid on liikmesriikidel, sellepärast et eh, me nägime, et Iirimaal on probleemid eh, loomakasvatusega, loomade müügiga, siis on küsimused maade, valdustega, nii et, et võtame kõik need asjad arutusele järgmisel koosolekul, paneme kirja kõikide mured. veel üks sõnavõtt aitäh, ma tahaksin viidata sellele, et proua Moia peab meeles pidama, et täna polnud mitte demokraatia tapmisega lugu, vaid oli olukord, kus me täiesti demokraatlikult hääletasime. see oli kõik enne paika pandud, nii et see ei ole päris demokraatia. palun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 tegelikult eh, on üsna eh, kurb, et me ei kuulnud eh, sellest, mida te plaanite teha ja kuidas me näiteks hakkame kaitsma Prantsuse põllumajandust. suur tänu, ma arvan, et meil on piisavalt aega, et arutada kõiki neid pakilisi küsimusi ja me tegeleme järgmine kord eh, sisuliste küsimustega ning teil on kõikidel võimalus tõstatada eh, need eh, asjad, mis on teile väga murettekitavad, mis on teile südamelähedased. sekretäriaat on pannud teie eh, märkused kirja ja ma tänan väga, et te mind valisite sellele ametikohale, aitäh, et te koosolekule tulite ja me kohtume uuesti siis kahekümne kolmandal juulil, aitäh!